edasi meie töökorraga. me peame vastu võtma tänase päevakorra ja ka homse. viimane äh, päevakorra eelnõu võeti vastu kümnendal märtsil esimesel konverentsil äh, sada kolmkümmend, see on teile ka laiali saadetud ja pärast äh, põhjalikke arutelusid poliit-, fraktsioonidega on tehtud ettepanek ja kokku lepitud järgmistes muudatustes kolmapäev, tänane päev, kahekümne kolmas märts kaks tuhat üksteist. arutelu nõukogu ja komisjoni avaldust üle Jaapani kohta on lisatud päevakorda, see hõlmab ka äh, tuumaelektrijaama häiret ja see asendab nõukogu äh, avaldust Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta, mis on edasi lükatud aprillikuuks, kahe nädala pärast leiab see aset. Äh, esitatud on ka resolutsioon Jaapani kohta, mida hääletatakse neljapäeval. teiseks, teine muudatus, Baltsani raport, mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ettevalmistust, äh, tuleb arutelule neljapäeval teise päevakorrapunktina pärast ühist arutelu lennunduslepingute üle. kolmas muudatus, mis puudutab kolmapäeva suuline küsimus ähm, keskkonnakomisjonilt äh, Euroopa Komisjonile äh, ja mis puudutab äh, kütuste kvaliteedi direktiivi ja mis sisaldab samuti mm, põlevkivi küsimust on lisatud päevakorda ja see asendab Baltsaani raportit, resolutsiooni ei ole selles küsimuses ja neljas muudatus, see puudutab jällegi kolmapäeva kolleeg Chichesteri raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti kohta selle puhul arutelu ei peeta ning selle üle hääletatakse neljapäeval. ning nüüd muudatused, mis puudutavad neljapäevast päeva, kahekümne neljandat märtsi. esmalt Simsoni raport Euroopa turismistatistika kohta on edasi lükatud aprilli osa istungjärgule. teine muudatus, Moreira raport, mis puudutab edasist makrofinantsilist eh, äh, abistamist Gruusia puhul, on samuti edasi lükatud aprillikuisele osa istungjärgule ning lõpetuseks Euroopa Liidu Mauritaania kalanduspartnerluslepingute üle äh, aset leidev äh, hääletus, äh, see puudutab siis resolutsiooni eelnõusid, on edasi lükatud ühele järgnevatest osa hindestungjärkudest. Need on need muudatused, mis on leidnud arutamist fraktsioonidega ning fraktsioonid on samuti oma nõusolekut väljendanud nende muudatuste osas see tähendab seda, et meie töökord on nüüd äh, paika pandud ja me liigume edasi äärmiselt olulise punkti juurde, kõik on teadlikud sellest, kuivõrd tähtis see on. tegemist on härra Progi ja härra Galtieri raportiga. ja see puudutab Euroopa Liidu toimimise lepingi, lepingu artikli äh, sada kolmkümmend kuus muutmist